tere hommikust, jätkame jälle arutelusid ja ma tervitan teid siin meie lihavõtte eelsele koosolekule eelarve kontrolli komisjonis. tänan teile, kes te kohale olete tulnud. ja eh, meil mm, pidi olema ka pärast lõunat koosolek, aga paraku meil ei õnnestunud kedagi sinna eh, kohale meelitada nii et eh, mingeid muudatusettepanekuid keegi teha ei ole soovinud päevakorda, nii et eh, teine päevakorrapunkt, eh, millised keeled meil siin on. ma tahan juhtida tähelepanu sellele, et viieteist minuti pärast tuleb Ungari liige kontrollikotta ja selle kuulamisele me pühendame ühe tunni. ja siis on meil veel ka eriaruanne Kontrollikojast täna päevakorras ja arutame ka Jordaania, Liibanoni ja Türgi lähetust ning Maailmapangaga ka, ka tegeleme ja selle ka, milline töökorralduse suhted olid eh, komisjoni ja Maailmapanga vahel. kõigepealt EFSI hääletus meil on siin aru, arvamuse projekti vastuvõtmine, kas arvamuse koostaja Hannu Takula soovib äkki sõna? kiitoksia, puhejuhataja. aitäh, eesistuja. ma usun, et selle siinkohal öö, lühidus on voorus, ma tahan tänada kõiki variraportööre, kõiki, kes on aktiivselt osalenud öö, selle Äh, raporti valmis äh, tegemisest ja me loodame, et oleme jõudnud äh, sellega ühele poole, kui hääletame selle poolt heal meelel, aitäh. jah, alustagem siis. muudatus üks, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. number kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. number kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aga kontrollime üle kolmanda muudatusettepaneku siiski. vaatame, kas on enamus sellel. nii, kontroll lõppes. tagasi lükatud. neljas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viies poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuues poolt, vastu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 erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle kolmeteistkümnenda. palun kontrollime üle kolmteist. rahvaparteil on üks üle, rahvaparteil on üks üle. nii, kontroll lõppes. vastu võetud neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuus, kuusteist langeb ära, seitseteist samuti, kaheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kahekümnes pool langeb ära, kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu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 kontroll lõppes. tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt. vastu, erapooletud. kolmkümmend kaks poolt. vastu, erapooletud. kontrollime sellegi üle, kolmkümmend kaks. kontroll on läbi vastu võetud. kolmkümmend kolm langeb ära, kompromiss üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle kolmekümne kuuenda. ma arvan, et see lükati tagasi, aga siiski. rahvaparteil on jälle üks üle hääletus lõppes, kontroll lõppes. tagasi lükatud. kolmkümmend seitse langeb ära, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks nelikümmend üks, kontrollime siiski üle. kontrollime neljakümne esimest. kontroll lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm langeb ära, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud kes on vastu neljakümne viiele? tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt,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 viiekümne kuuenda kontroll on läbi. vastu võetud viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend poolt, vastu erapooletud. ma arvan, et võeti vastu, aga kontrollime kuuekümnenda üle kuuskümmend, kontroll. kontroll on läbi. tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle kuuekümne kuuenda veel. kontroll on läbi. tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud kuuskümmend üheksa, kontrollime üle. kontroll on läbi. tagasi lükatud. seitsekümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd nimeline hääletus kogu arvamuse üle. hääletus algas. hääletus lõppes. üheksateist poolt, kaks vastu, üks jäi erapooletuks, nii et meie õnnitlused härra Takulale. I put to the vote extension of duration nii, nüüd EFSI kestuse pikendamine, samuti tehniline täiustamine selles fondis ja Euroopa Investeerimisnõustamise Keskuse tehniline täiustamine läheb hääletusele. kas raportöör soovib sõna, palun? jah, ma tahan vaid tänada kõiki variraportööre ja kolleege, kes osalesid selles protsessis. suur tänu viljakate arutelude eest. ja ma arvan, et nüüd on tulla aeg hääletuse juurde. alustame kaksteist. kaksteist, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist ja seitseteist on ühesugused. vabandust. kõik võet-, võeti, see võeti vastu ja kuusteist, seitseteist oli samasugused, need on kõik nüüd vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu erapooletud, kontrollime üle üheksateistkümnenda vabandan, kontrollime kahekümnendat hoopis, kontrollime kahekümnendat. Check is over. kontroll on läbi. vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kontrollime siiski üle, kakskümmend seitse. kontroll on läbi. tagasi lükatud selgelt. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, vabandust, tagasi lükatud, kontrollime üle siiski kakskümmend üheksa Check is over. kontroll on läbi. tagasi lükatud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend neli on, see oli samasugune, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle kolmekümne kuue ja kolmekümne viienda koos. kontrollime kolmekümmend kuut, kolmkümmend kuut. kontroll on läbi. vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud kontrollime üle ka kolmekümne viienda. ma arvan, et see lükati tagasi. kontroll on läbi. ongi tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend langeb ära, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. esimene poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, nelikümmend kolm. kontroll sai läbi tagasi lükatud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus osade kaupa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see lütab, lükati tagasi, aga kontrollime esimese osa neljakümne kuuendas üle. esimene osa neljakümne kuuendas. kontroll sai läbi. tagasi lükatud nüüd teine osa, neljakümne kuuendas, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sama enamusega, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss B1 poolt vastu, vastu võetud. viiskümmend neli ja viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus ja viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa ja viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle kuuekümnenda muudatusettepanek kuuskümmend, kontroll. kontroll sai läbi. tagasi lükatud. kuuskümmend üks ja kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, tehniline korrektiiv, ainult kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud number neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kuuskümmend üheksa üle. kuuskümmend üheksa kontroll. rahvaparteil on üks üle That's okay, yeah, it's okay, okay, okay, okay, sorry. vabandust, kõik oli korras. kuuskümmend üheksa. kontroll on läbi. vastu võetud. viies poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kaks poolt, vastu, vastu, vastu võetud seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, üheksakümmend kolm. üheksakümmend kolm kontroll. kontroll sai läbi. vastu võetud, üheksakümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend viis poolt, langeb ära hoopis, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle sada neli. sada neli. kontroll on läbi, tagasi lükatud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sama enamusega nii et kogu arvamus nüüd nimelisele hääletusele, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kaheksateist poolt, neli vastu, õnnitlused raportöörile. ja nüüd läheb hääletusele Euroopa Säästva Arengu Fond, raportöör on härra Tarand, kas raportöör soovib sõna uh,? Not really To... tegelikult mitte hakkame hoopis hääletama. see oli lihtsalt küsimus. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle kolmkümmend kaks kolmkümmend kaks.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 kontroll sai läbi. jah, asi oli selge. ma olin, tegin ikka kiiresti, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime viienda üle. kontroll sai läbi tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse langeb ära, nelikümmend kaheksa langeb ära, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt. jah, langeb ära. üheksa poolt, vastu, erapooletud ma arvan, et see lükati tagasi, aga kontrollime üheksanda üle. üheksanda kontroll, kontroll sai läbi. vastu võetud viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vabandust, langeb ära, kuuskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vist lükati tagasi, kontrollime üle kuuskümmend neli. kuuskümmend neli kontroll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 süsteem annab kohe märku, kui on mõnel fraktsioonil keegi üle. ja liikmed, kes on siin kohal fraktsioonist, ei hääleta. härra Novakov ei hääleta. proua Illiko Pelts ei hääleta. proua härra Pitarov hääletab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 kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. vist lükati tagasi, kontrollime üle kuuekümne kuuenda. kuuskümmend kuus. kontroll sai läbi. vastu võetud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 erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle kaheksakümmend. lükati tagasi küll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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kogu arvamus nimelisele hääletusele, hääletus algas. hääletus lõppes ja vastu võetud kaheksateist poolt, kaks vastu, õnnitlused raportöörile, suur tänu. nüüd kõik, kes te tahate lahkuda, palun kiiresti seda teha ja müratult, kui võimalik. sest me tahame kohe edasi minna. nimelt proua Ildiko Kalpeltsi ametisse nimetamine, tema on eh, meie koja liige ja kandideerib Euroopa kontrollikotta. meil on hea meel selle üle, et Ungari valitsus lõpuks ometi kandidaadi üles seadis, tükk aega kandidaati ei olnud. tervitame teid südamest, kallis kolleeg jah, te teate, kuidas menetlus käib. nagu ikka, eh, kandidaadil on kõigepealt võimalus ennast tutvustada ja siis saab eh, kolleeg Tarand, meie raportöör, sõna ja siis saavad sõna ülejäänud saadikud. palun, proua kolleeg, teil on nüüd sõna. suur aitäh lugupeetud liikmed, esimees, kallid kolleegid, mul on suur au olla siin selle komisjoni ees ning kaitsta oma kandidatuuri Euroopa Kontrollikoja liikmeks saamisel. tänane kuulamine puudutab oskusi, pädevusi ja selle ametikohaga ka kaasnevate nõuete täitmist, spetsiifiliselt siis finantside ja huvide konflikti alal ma tahaksin lühidalt tutvustada oma ametialast tausta, kogemust ja minu plaane tuleviku suhtes, mis on seotud just nimelt selle ametikohaga. oma ametialases elus olen järjepidevalt püüdnud laieneda ja süvendada oma teadmisi omandades täiendavaid kvalifikatsioone äh, atesteeritud äh, audiitori, maksuspetsialisti ja audiitorina Euroopa Liidu tasandil. peatasin oma akadeemilise tegevuse, kui minust sai Euroopa Parlamendi liige. küll aga jätkasin oma ametialast tööd IMCO äh, ja EGONi komisjonides. lisaks sellele vastutasin auditi äh, paneeli eest ja, äh, ja dokumentide ligipääsu eest asepresidendina. selle aasta sügisest olen hakanud tegelema äh, ühisturu parema ärakasutamisega, alati olen otsinud võimalusi, kuidas ühisturu võimalusi paremini ära kasutada. nii palju minu minevikust. nüüd tahaks enda edasi liikuda oma professionaalsele võimalusele saada kontrollikoja liikmeks. kallid kolleegid, võime olla kõik nõus sellega, et praegused auditid on korrektselt planeeritud ja rakendatud, need teenivad Euroopa Liidu huvisid, teenivad kõigi kodanike huvisid. kontrollikoda hindab praegust hetke, ta toob välja puudusi oma raportites, ta näitab ära, milliseid reegleid tuleb kohandada ja muuta, mis äh, asjad vajavad korrigeerimist, parandamist, MEP-idel on teatud äh, eeskirjad, liikmesmaade valitsustel soovitatakse teadlikkust tõsta ja nii edasi, on oluline mõista, et uuringuid ja analüüse võib lugeda äh, nende veebileheküljel lugupeetud parlamendiliikmed, tahaksin siin kasutada võimalust jagada teiega mõningaid mõtteid ja võimalikke tehnilisi arenguid, mille aluseks on minu kogemus auditeerimise vallas, mille ma sain enne minu tööd Euroopa Parlamendis. olen olnud raportöör mitmetes äh, arvamuste kool-, äh, koostamisel. ma usun, et vajame täpsemaid juhiseid, see aitaks MEP-ide tööd paremaks teha ja muudaksid kergemini arusaadavaks eelarve struktuuri. informatsioon, mille annavad liikmesmaadid, see määrab ära, äh, kui selge on hinnang. seetõttu peavad liikmesmaad olema valmis andma täielikud, asjakohased ja värsked andmed. ma hindaksin, kui Kontrollikoda hindaks täpsemalt ja regulaarsemalt EP soovitusi iga-aastase äh, eelarve kasutamise aruande vastuvõtmisel. ma tahan hinnata ka seda, et parlament võiks neid aruandeid paremini kasutada. väga tihti ei saa see väga väärtuslik raport äh, seda tähelepanu, mille ära teeninud on. samamoodi minu arvates on kontrollikoha, koja arvamus seadusandlike algatuste suhtes väga kasulik me ei tohi unustada, et täieliku vastutuse andmine ning eeskirjadest kinnipidamine Euroopa Liidu finantseeritud projektide puhul ei tähenda ilmtingimata seda, et nende kasutamine oleks tõhus ja korrektne, asjakohane. ma usun, et kulutõhususe äh, ja äh, tulemuslikkuse auditeerimine parandaks Euroopa Liidu rahade kasutamise tõhusust. samamoodi usun, et ähm, ressursside suunatud juhtumine vajab samuti erilist tähelepanu. oleks huvitav hinnata, kas Euroopa Liidu rahade lisaväärtust on arvesse võetud planeerimisprotseduuris. kvaliteedikontrolli käigus on oluline hinnata kõiki meetmeid Eh, mille, mis on Kontrollikoja soovituste tulemused. meil on vaja riiklikke järelevalveasutusi selleks, et täita öö, eh, oma kohustusi. nii on võimalik vältida dubleerimist ning vähendada ebavajalikku administratiivset koormust. Eh, tööstuses on taoline öö, kooskõla, koostöö olnud väga pikaajaline. nii näiteks on standardiseeritud meetodeid, on oluline inkorporeerida siseriiklikke auditi tulemusi Kontrollikoja tegevusse, samal ajal on võimalusi täiendavateks ühisteks kontrollideks. minu arvates on teine põhiprioriteet, et riiklikud auditiasutused keskendusid rohkem Euroopa Liidu ressursside kasutamisele. parima praktika hea näide on see, kui neid raporteid arutatakse riiklikus parlamendis, moodustatakse järeldused, millega antakse oma panus ressursside paremaks ja efektiivsemaks kasutamiseks tulevikus. selles mõttes on Äh, võib äh, riiklikul auditi sertifikaadil olla võtmeroll. me jagame Euroopa Parlamendiga sama missiooni, sama eesmärki kaitsta Euroopa kodanike ja maksumaksjate huviseid. kui mind valitakse sõltumatu ja erapooletu liikmena kontrollikotta, pingutan nii palju kui võimalik, selleks et kasutada oma järelevalve äh, analüütilisi ja äh, ülevaate äh,, ülevaatelisi vajadusi, selleks et teenida Euroopa Liidu vajadusi, selleks et äh, kasutataks korrektselt äh, avalikke rahasid ning tagada seda, et Euroopa Liidu institutsioone hallatakse korrektselt. suur tänu ja sellega olen valmis vastama teie küsimustele. suur tänu selle sissejuhatuse eest. nüüd äh, meie raporti äh, autor äh, härra Indrek Tarand saab nüüd sõna. Uh, sorry, madam president. vabandust, proua esi-, esimees korraks kadus mul tõlge. suur tänu, äh, proua kontrollikoja kandidaat. pean ütlema, et kuigi elu igav Luksemburgis, usun, et teie suudate teha selle huvitavamaks oma tegevusega. ja ma ei solva Luksemburgi, see on väga väike riik võrreldes Ungariga mul on kandidaatidele alati paar küsimust, äh, kes kandideerivad Kontrollikotta. Teie jaoks tahaksin alustada erilise küsimusega, sest te olete olnud Euroopa Parlamendi liige. esimene küsimus oleks, kui karm oleksite teie parlamendi enda tegevuste suhtes, võimaluste suhtes kulutada siin raha kõige efektiivsemal moel on teil mingeid kommentaare oma kogemuse põhjal, eh, mis teil parlamendist on saadud? teine küsimus on pigem filosoofiline ja ma võiksin ka välja pakkuda vastuse, aga ma arvan, et minu arvates ei ole keelatud minna mingilt tele, mingit teist tööd tegema peale seda, kui inimene on olnud poliitik aga see toob meid tagasi parlamendi juurde, kui te auditeerite meie oma tegevusi. kuidas suudate lahku lüüa oma kaks rolli oma elus? kolmas ja kõige olulisem küsimus mis tõenäoliselt ei jõua teie lauale Luksemburgis, aga kuhu te panete eh, Budapesti Kesk-Euroopa ülikooli? proua Kalpelts nüüd palun. ma tänan, ma tänan südamest äh, eh, raportööri raporti eelnõu eest ja ma tänan ka nende äh, arutelude eest, mis on toimumas. esimene küsimus oli, et kuidas äh, ma tagan, et ma olen sõltumatu, äh, arvestades, et ma olin Euroopa Parlamendi saadik. nagu ma juba ütlesin olin ma asepresident ja auditigrupi äh, asejuht ja olen tegelenud juba parlamendi auditeerimisega sisemiselt ja olen olnud sõltumatu äh, ja arvan, et mul on see hästi õnnestunud viimastel aastatel ju tohiks kellelgi olla kahtlusi, et ma ei olnud objektiivne, et mul olid mingisugused parteipoliitilised kaalutlused. ma olen mõelnud ka ise selle peale, mis puudutab meie eelarvet kaks tuhat seitseteist. me oleme kõik üheskoos parlamendis otsustanud eh, eelarve kaks tuhat seitseteist üle ja eh, minagi eh, meie eestseisuses oli nende otsuste juures. ja kui me nüüd vaatame, kuidas on eelarvet ellu rakendatud ja auditeerime seda, siis ma arvan, et et mul ei ole probleemiks see, kui ma hakkan seda nüüd tegema kontrollikojas. aga ma olen alati hea seisnud selle eest, et ma oleks sõltumatu, et ma oleksin objektiivne ja kui ma olen töötanud dokumentidega, siis ma alati alati olen ka pööranud tähelepanu sellele, et kui ungarlased on mingeid küsimusi esitanud, millelegi tähelepanu juhtinud, et siis ei ole mina otsustajaks. E, olen alati e, püüdnud jääda sõltumatuks ja sellisel juhul oma ülesanded delegeerinud kellelegi teisele. nüüd, mis puudutab Kesk-Euroopa ülikooli, ma loodan, et see ülikool jääb veel pikaks ajaks Budapesti ja tegutseb seal edasi tulevikus ja eh, mina kui ülikoolis ka töötanu tahan selle eest hea seista. kas raportööril on veel jätkuküsimusi? Not, no thank you, madam president. ei, aitäh. nii, nüüd saavad siis teised sõna. kolleeg Ayala Sender. Sí, gracias, presidenta. Sí, eh suur aitäh, proua esimees äh, tere tulemast siia komisjoni, proua Kalbelts. kõigepealt on mul järgmine küsimus. Te olete maksuala ja auditeerimise spetsialist, te olete olnud professor. miks te pole iialgi meie komisjoni äh, tulnud? on tõsi, et teie kolleeg proua härra Deutsch on väga aktiivne, aga meil oleks olnud väga hea meel, kui te oleksite olnud meie komisjoni liige. lihtsalt küsimus. ja nagu te teate, on oluline küsimus, milles äh, kontrollikoda on huvitatud, et Euroopa Liit äh, liiguks edasi ja nimelt tulemuspõhine eelarve küsimus ei ole ainult auditis, mis vaatab äh, korrektsust, seaduslikkust eelarve rakendamisel, aga me vaatame ka tegelikult tulemust, otsime seda, mis on, mida see annab. ehk mind paneb muretsema see, et teie valitsus ja poliitiline partei valitsuses on näidanud Euroopa vastast suhtumist üles see on näidanud ka, et ta on oluliste Euroopa Liidu poliitikate vastu, nagu näiteks migratsioon, integratsioonipoliitika. sama käib varjupaiga taotlejate kohta. ma tahaksin teada, millised on teie seisukohad nende poliitikate suhtes, sest me peame olema kindlad, et te olete sõltumatu, kui asi puudutab selle analüüsimist ja järgimist, kuidas eelarvet ellu viia, aga ka sellega seotud vajaduste suhtes, sest mõnikord Euroopa Kontrollikoda ütleb meile küll, kas raha kulutatakse korrektselt või mitte, aga mõnikord öeldakse ka, et ja mõnikord ei ole piisavalt raha eraldi kõrvale pandud selleks, et teatud poliitikat ellu viia, ning siis oleks meil teht, tähtis teada, et te olete sõltumatu, sest loomulikult me oleme väga teadlikud teie poliitilistest võitlustest tänu sellel, nendele ametikohtadele, mis te olete pidanud, me peame olema ka kindlad selles. milline on ka teie seisukoht, mis puudutab äh, struktuuri ja ühtsusfondi äh, sidumist FC-ga ehk siis Junckeri plaaniga. see on väga kuum teema, millest praegu räägitakse, ma tahaksin teada, millised on teie seisukohad taolise blendingu suhtes, kas teil on arvamus sellel teema suhtes? nagu esimees täiesti õigesti ütles, me oleme oodanud, oodanud uut naissoost liiget Euroopa Kontrollikojas ehk me teame te olete naisterahvas, te olete kolleeg, te olete väga tark naine. aga me tahaksime teada, kui te tulete, eh, kui te saate kontrollijaga liikmeks, kas te lähete tööle esimesest maist või esimesest juunist? suur tänu. suur tänu, proua Jaela Sender, nende küsimuste eest. jah, ausalt öeldes ei olnud mina esimene kandidaat esimene nimi nimekirjas, aga paistab, et ma jäin viimaseks. ja sellepärast olen ma siin nüüd teie kuulamisel ja ma olen väga rõõmus selle üle. mind rõõmustab see, et see töö, mida me kõik siin teeme, e, eesmärgiga ka muuhulgas, et võimalikult palju naisi oleks juhtivatel ametikohtadel Äh, on äh, nüüd ka jälle kinnitust saanud. nimelt, et äh, naiskandidaat on sellele ametikohale üles seatud ja me tahame ju ka saavutada soolist tasakaalu kontrollikojas. nüüd kõik sõltub veel ka nõukogust, ma loodan, et Eh, nemadki oma menetluse lõpule viivad ja siis selgub ka täpselt, millal ma tööle saan hakata. jah, ma olnuks ka hea meelega teie komisjoni liige. Eh, aga Tamas oli lihtsalt siin tööl varem ja ta tundis ka huvi selle töö vastu siin komisjonis. Eh, ja nii jäigi ja siis ma olin tegev eh, majanduskomisjonis, kus ei olnud ungarlasest eh, liiget ja seegi, mis ma seal tegin, vastas minu profiilile ja IMCO siseturu teemad, eh, needki on mulle omased südamelähedased teemad. ja ma näen, et meie siseturul on tohutu potentsiaal, mida annaks paremini ära kasutada. siin tuleb veel suuri samme edasi liikuda nüüd teie küsimuse teine osa. et kuidas tõesti tulemusi saavutada? jah, äh, auditite ajal äh, on minimaalne kohustus uurida seda, äh, kas sätete vastu ei ole eksitud, aga tähtis on, et et kuidas eh, paremini ära kasutada kõik võimalused, seda liikmesriigi tasandilt kuni institutsiooni tasandini välja. nüüd eh, eesmärgid, mis me oleme seadnud aastaks kaks tuhat kakskümmend, nende täitmise teel me ei ole kõiki võimalusi ära kasutanud jah, meil on vaja tegeleda regulaarse auditeerimisega ja selleks, et tulemusi hinnata, meil on vaja häid mõõdikuid, indikaatoreid. ja kvaliteet on tihtipeale kannatanud selle all, et väga palju on igasuguseid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid mõõdikuid liikmesriikides aga need ei tarvitse olla äh, piisavad või head ja äh, mitte alati ei ole nad ka, ei taga meile võrreldavuse erinevate liikmesriikide ja territooriumide vahel. nii et äh, kontrollimise parandamiseks on meil vaja mõõdikutega edasi liikuda. ja me peame ka mõtlema selle peale, et mida annab iga euro investeerimine, millist tulu see toob. ja viimane kontrollikoja aruanne, millele te siin ka viitasite, mm, hõlmab ka mitmesuguseid partnerluslepinguid ja seal juba räägiti sellest, et on vaja indikaatoreid, mõõdikuid eh, tublisti täiustada erinevalt tõlgendavad liikmesriigid erinevaid mõisteid. ja nüüd eh, sõltumatuse teema. Eh, mina oma poliitilise eh, karjääri jooksul, kui ma olin kõrgkoolis dotsent, siis mul oli juba oma arvamus ka poliitilisest seisukohast, aga keegi ei seadnud seetõttu kahtluse alla minu objektiivsust kellelegi ma oma poliitilisi vaateid juba tollal peale ei surunud, kõige tähtsam oli töö ning ka Kontrollikoda on üks amet, kus tuleb eh, olla sõltumatu ja teha oma tööd sõltumatult. Euroopa Parlamendi asepresidendina ei ole ma eh, ka mm, oma poliitilisi seisukohti kellelegi peale surunud jah, tähtis on olla sõltumatu, ei tohi olla huvide konflikte ja kui nüüd see kuulamine toob positiivse tulemuse, eh, siis on hästi, aga kui ei, eh, siis eh, mitte, aga igal juhul, kui ma selle ametikohale nimetatakse, siis ma teen oma parima ja kui mind ametisse nimetatakse, siis ma teen kõik selleks, et kellelgi ei tekiks kahtlusi minu sõltumatuses. mul on kaheksa kolleegi, kes on soovinud teile veel küsimusi esitada, nii et ma palun, tehke väga lühidalt. kolleeg Novakov aitäh, eesistuja, teen lühidalt. mul on väga positiivne alati, kui meie kolleeg MEP nimetatakse kandidaadiks selleks, et saada kontrollikoja liikmeks, minule tundub, minu seisukohast vähemalt, on väga turvaline viis, kuidas parandada äh, kontrollikoja ja parlamendi vahelisi suhteid ja minu arvates on siin parandamise ruumi küll teised kommentaarid minu enda ja EPP eh, koordinaatori Betty Salvemaro poolt, kes kahjuks täna debatis osaleda ei saa. niisiis äh,, proua Kalbelts, teie CV-s ja kirjalikes vastustes ja enamgi veel teie ametis Euroopa Parlamendi asepresidendina olete tõestanud oma laiapõhjalist teadmisi Euroopa finantssüsteemist ja auditeerimise süsteemidest samamoodi olete tõestanud oma võimet seda süsteemi arendada, arvestades paremaid praktikaid ja kasutades kõige tõhusamaid poliitilisi valikuid. tahaksin siin aga küsida täiendavaid küsimusi selle kohta, kuidas te konkreetselt parandaksite neid protseduuri ja seda, kuidas Euroopa Kontrollikoda oma ülesandeid täidab, kui teid valitaks sellele ametikohale. kõigepealt mis puudutab eelarve täitmise kinnitamist, teisi järelevalvemeetodeid Euroopa Liidu finantseerimisel, on oluliselt saada kvaliteetset informatsiooni selle kohta, kuidas tõhusalt kasutatakse Euroopa Liidu rahasid selleks, et töötada välja selliseid poliitilisi äh, reegleid selle kohta, kuidas kulutatakse Euroopa Liidu raha. milliseid konkreetseid tegevusi te plaanite äh, käivitada äh, tulemusauditi põhjal? teiseks, mis puudutab seda, et Kontrollikoja auditeid on oluliselt määral kasvanud. sel aastal oli neid kolmkümmend kuus, möödunud aastal, kaks tuhat üheksa oli neid üheksa. milline on optimaalne hulk aruandeid, kuna Euroopa Parlament ei tule tegelikult nende aruannete töötlemisega toime? kas kohus, kontrollikoda peaks kuidagi määrama ära selle, nende raportite hulga ja kvaliteedi ja lõpuks Euroopa Parlament rõhutab äh, tihedamaid suhteid kontrollikoja liikmete ja parlamendi vahel, arvestades seda, kui põhjalikult te tunnete Euroopa Parlamendi, kui tihedad on teie võrgustikud, kuidas te kasutaksite seda ära selleks, et täiendavalt parandaksite suhteid Euroopa Parlamendi ja Euroopa Kontrollikoja vahel, aitäh! Eh, ma tänan härra Novakov nende küsimuste eest ja ka härra Sarvamaad tänan, eh, kes koostas need küsimused. alustan kohe esimesest nimelt eh, tulemustele suunatud auditeerimine. ma olen kindel, et eh, Euroopa Kontrollikoda on teinud hea otsuse, kui öö, eh, nii otsustati selliselt öö, tulemuste suunatud auditooriumi teha ja selleks ka öö, rahad eraldati. me saame informatsiooni kõigepealt liikmesriikidelt, tähtis on, et liikmesriigid annaks meile asjakohast informatsiooni. ja siis on meil vaja ka see võimalikult kiiresti enda käsutusse saata, et kontrollikoda saaks omapoolsed kontrollid teha aegsasti ja vastasel korral meil ei õnnestuks oma tööd korralikult korraldada ja ka aruandeid koostada. Euroopa e, Komisjon on ka teinud e, õige sammu e, integreeritud auditi paketid. nii et ma arvan, et kontrollid muutuvad üha tulemuslikumaks, üha paremaks selle tulemusena aga selline tulemustele suunatud äh, auditeerimine ei tohiks kuidagi kahjustada nõuetele vastavuse äh, kontrolle. Äh, nüüd veamäär, see on midagi, mida meil on vaja tõesti, aga ei piisa sellest, kui me auditis koondame tähelepanu ainult veamääradele. ja Äh, ei ole ka hea, kui me iga aasta mõtleme välja ikka uusi ja uusi meetodeid äh, auditeerimiseks, sest äh, ei ole piisavalt aega sellisel juhul korraliku kontrolli tegemiseks. ja me ei tohi ka liiga pisiasjadesse langeda. meil on vaja selliseid mõõdikuid, mille abil me saame informatsiooni hankida suhteliselt hõlpsasti ja kasutada seda informatsiooni, mis siis süsteemis on juba olemas. see on oluline strateegiliste auditite eh, eh, puhul ja strateegiliste plaanide puhul. ja ma arvan, et et siin on puudu üks element, nimelt tagasiside parlamendi ja kontrollikoja vahel. see tähendab, et kontrollikoja ja parlamendi omavaheline suhtlemine on väga oluline. parlamendisaadikud teavad ju suurepäraselt, kui oluline on kontrollikoja töö ja öö, öö, kontrollikojale on jälle väga tähtis, mida parlament teeb ja sellepärast äh, suhtlemine mõlemal suunal on ülioluline. ja võib-olla lausa päev, igapäevaselt peaks kontakti jääma need kaks institutsiooni. nüüd, mis puudutab eriaruandeid, eriauditit, siis ma näen, kuidas arv on äh, kasvanud ajapikku väga suuresti. eriaruandeid on väga palju, aga võib-olla see on ka hea jaga, ma ei tahaks alustada sellest, et hakkan kohe kritiseerima oma tulevast ametikohta võimalikku, aga võib-olla siiski on see eriaruannete arv liiga suur ja annaks neid kuidagi koondada temaatiliselt paremini. kolmkümmend kuus eriaruannet eh, võib-olla mõelda selle peale, et neli nendest tegelevad tööpuudusega Mm, see on väga aktuaalne teema, eriti pidades silmas noorte tööpuudust ja ei ole juhus ju, et meil on nüüd noorte garantii ja tõesti märkimisväärsed summad. Äh, kuus koma neli miljardit äh, on eraldatud äh, noorte tööpuuduse leevendamiseks ja meil on miljoneid noori Euroopas kes on ilma tööta ja tegemist on üliterava probleemiga. aga ma ei arva, et olukorda parandaks see, kui me eh, palju eriaruandeid sel teemal koostame. ikkagi võib-olla peaks temaatiliselt koondama eh, eriaruanded ja ajastus samuti on väga oluline. Eh, kontrollikoja eriaruandeid saate te ikkagi kõige paremini kasutada siis, kui nad on ajakohased, kui nad ei ole oma aktuaalsust veel kaotanud. kui nad ehm, ei võta liiga kaua aega, koostamine ei kesta, ei välta väga kaua. näiteks ehm, rändeteemaline eriaruanne on midagi, mille peale peaks mõtlema ehm, aga tähtis on, et need aruanded jõuaksid teieni, kui arvud on veel aktuaalsed, võimalikult olukorra lähedased. minu arvates on see ülioluline. ja mis puudutab parlamendi ja kontrollikoja koostööd, kui see hästi toimib, siis on see hea mõlemale poolele. ja nii me saame oma ühiseid eesmärke paremini saavutada ning oma ülesandeid paremini täita nimelt me tahame tulemuslikku eelarve rakendamist. kuue nimel kolleeg Flanagan uh,. suur aitäh ja kõigepealt tahan öelda, üks positiivne aspekt on see, et meil on naiskandidaat meil ei ole piisavalt äh, naiskandidaate äh,, aga samal ajal viiskümmend protsenti elanikkonnast olete olemas, aga siin võiks vaadata, et kus pooled äh, planeedi kodanikud on, sest teid ei ole, te ei ole piisavalt hästi esindatud, aga jättes selle kõrvale. Te olete Fides partei liige, ma ei tea, kuidas seda õigelt siis hääldada, ja ma saan aru, et te olite selle partei asejuht ka neli aastat, kuni aastani kaks tuhat kümme ja pean ütlema, et ma oleksin väga ettevaatlik hääletades kellegi poolt, ükskõik millisesse ametisse, kes on selle partei liige, arvestades neid avaldusi, mis on välja tulnud teie juhi suust. ja mind paneb äh, muretsema avaldus, et iga migrant on oht julgeolekule ja terrorismi oht. Äh, nad on mürk me ei ole seda vaja, me ei neela seda alla, seda ütles teie liider. olete te sellega nõus ja kui te ei ole sellega nõus, siis äh, mida olete te teinud selleks, et vaidlustada seda, mis on välja öeldud, sest mina olen pärit perekonnast ja minu naise perekond üheksateist meist kahekümnest kes pidid minema äh, londonisse selleks et otsida tööd tõenäoliselt äh, teie juhi arvates oleme kõige hullem migrant, majandusmigrant. kuidas te võiksite siis arvata, et keegi minutaoline, kellel on kaks venda ja õde, kes on sündinud Londonis migrantidena, üks nendest elab siiamaani seal, aga teie juht leiab, et taolised inimesed on mürk, kes on probleem, kes on, me oleme turvarisk, me oleme terrorismirisk. miks ma peaksin hääletama teie poolt? kas te lükkate kas te lükkate tagasi need kohad, kohutavad kohatuvad sõnad? ma nägin, et teil on teatud kaastunnet kolleegi suhtes, keda te ei taha oma ametikohalt välja lükata, aga samal ajal teie riigijuht tahab välja lükata väiksed lapsed riigist äh, välja, isegi siis, kui neil ei ole piisavalt süüa, nii et ma tahaksin teatada, kuidas teie, äh, miks ma peaksin teie poolt hääletama? ma tahan öelda, et me tahame arutada asju ikkagi proua Karl Peltsiga, aga mitte Ungari valitsuse juhi küsimust käsitleda. suur tänu Äh, suur tänu ka härra Flanaganile öeldu eest. jah, ma suhtun täie mõistmisega sellesse, mida te ütlesite. Äh, jah. Mm, äh, jah, ma olen naine, täna ma olen pükskostüümis, et Äh, siin veelgi seda meeste-naiste võrdõiguslikkust rõhutada. Äh, aastast kaks tuhat viis ole, kaks tuhat viis olen ma olnud äh, meie partei asepresident ja naiste fraktsiooni eesotsas ja palju tegelenud perepoliitika teemadega ja selle kohta te võisite lugeda ka minu poolt esitatud kirjalikus dokumendis. ma saan uhkust tunda selle üle, mis ma olen saavutanud. aga loomulikult me ei suhtu ühtemoodi küsimustesse. minu jaoks oluline täna on siin kuulamisel see, et me mõtleksime ühtemoodi ametialastes küsimustes, see, et meil on siin erinevad poliitilised seisukohad siin parlamendis on okei okay,, aga kontrollikojas ikkagi tuleb olla asjalik ja töine. ja ma arvan, et minu senine ametitegevus eh, on garantiiks, et ma olen jätkuvalt pädev ja ametialaselt sõltumatu ega lase mõjutada oma kutsealast tegevust, nii nagu see varasemal ajal on olnud. ma palun teil mõelda selle peale, mis siin siis aruteluks on. me arutame ühte ametikohta ja ma ei arva, et teil oleks midagi ette heita minu senisele Äh, ametikäigule, karjäärile. Äh, nii nagu ma olen talitanud minevikus, kavatsen ma talitada ka tulevikus. nüüd äh, vaba liikumine Euroopa Liidus, minu jaoks ei ole see rändeküsimus, vaba liikumine on üks põhivabadusi Euroopa Liidus liikmesriikides, liigutakse teistesse liikmesriikidesse tööd otsides, see ei ole minu jaoks mingi probleem. ja kui mina saaksin otsustada, siis ma soovitaksin lausa noortel äh, ka välismaal mõnda aega töötada, sest sellest tõuseb tulu kõikidele liikmesriikidele. Äh, ja nüüd äh, neid võrrelda neid protsendimäärasid, et kuidas liigutakse ringi Euroopa Liidus ja kui me võrdleme nüüd seda USA-s äh, ringi liikumisega, siis ei ole meie arvud üldse väga kõrged ja see on ju hea, kui töötu noor leiab töökoha äh, välismaal jah, ja need miljonid, mida me anname noorte tööhõive toetamiseks, on hästi kasutatud. et ei juhtuks nii, et kui noored koolis lõpetavad, et siis on silmitsi kohe eh, tööpuudusega. selles mõttes on vaba liikumise õigus väga tähtis. ja ma tahan teile ka kinnitada, et ma kavatsen olla alati objektiivne. nüüd roheliste nimel kolleeg Staes. Eh, eh, aitäh, ma tahaksin tervitada kandidaati. ja nagu härra Flanagan, on mul väga hea meel, et on välja pakutud naine sellele ametikohale. minu arvates on oluline et meil on kontrollikojas õige tasakaal. Te kuulute Fidesisse, parteisse, kellel on Ungaris enamus ning valdav enamus ei ole selline, kes toetaks vabaühenduste tööd. ma näen, et teie valitsus ütleb, et vabaühenduste toetus võib olla ohuks Ungari julgeolekule. ma näen, et Euroopa Liit annab ikka veel toetust vabaühendustele, nad saavad otsefinantseerimist Euroopa Liidult ja minu küsimus teile oleks, kas olete nõus enamusvalitsusega teie riigis, et finantstugi võiks olla Ungari sisejulgeolekule oht, kas te olete nõus selle seisukohaga, et kui on otsetoetus Euroopa Liidu eelarvest Ungari vabaühendustele, kes näiteks kaitsevad inimõigusi või kes kaitsevad demokraatlikke väärtusi, kas see tõesti võib olla ohuks sisejulgeolekule Ungari riigis? ma arvan, et tahaksin teilt vastust saada sellele küsimusele. suur tänu, härra Staat, selle küsimuse eest. jah, see on põhimõtteline teema. läbipaistvus ja professionaalsus. väga oluline on need mõlemad tagada. vabaühendused teevad väga tähtsat tööd Need täidavad tähtsaid ülesandeid ja minu, mina oma mm, poliitilist karjääri alustasin ka vabaühenduses ja selle eesmärgiks oli toetada minu kodulinna arengut. jah ma leidsin, et ma saan ka rohkemat teha, kui lihtsalt ülikoolis õpetada ja sellepärast ma võtsin omale muidki kohustusi ja hiljemgi olen sellega tegelenud. ma olin ühe organisatsiooni juhtkonnas, mis naiste õiguste eest seisab. meil on Ungaris väga palju halvas olukorras naisi, unarusse jäetud lapsi ja ma kasutasin oma võrgustikke, oma sidemeid selleks, et aidata neid inimesi. jah, ma olen Fideshi liige tõesti, aga ma olen ka vabaühenduse eh, liige ja ma arvan, et vabaühendused teevad tõesti väga tähtsat tööd. ja kui võimalik oleks, ma jätkaksin eh, selle tööga ka tulevikus, aga kui tekib eh, huvide äh, äh, kont-, konflikt, siis ma astun vabaühendusest välja. aga mis puudutab Fideszit, äh, siis ma arvan, et äh, Fidesz peaks ka mõistma, et meil on vaja vabaühendusi, kes teevad väga tähtsat tööd. aga asi ei ole nende vabaühenduse tegevuses, vaid selles, kui see tegevus läheb vales suunas ega ole kasulik kui mina näiteks öö, oma tegevust vaba öö, ühenduses kasutan selleks, et oma kodulinna, mis on Miskolts, kuidagi kahjustada, siis see ei oleks hea, nii et kõige tähtsam on, et mida tehakse vabaühenduses. ma olen kindel et, et sada protsenti vabaühendusi tahavad lisandväärtust oma tegevusega anda, midagi kasulikku teha. aga mis puudutab rahastamist, siis see ei ole mingi probleem, kui saadakse väljaspoolt eh, toetust tegevuseks, sest vastasel korral nad ei saaks tegutseda. Eh, on, neil on vaja mm, Äh, toetust, äh, toetust ka Euroopa Liidu eelarvest, aga tähtis on, et kõik oleks läbipaistev, rahastamine peab olema läbipaistev. nüüd see organisatsioon, kuhu mina kuulun, oleks väga õnnelik, kui me saaksime rohkem toetust oma eesmärkide täitmiseks, aga me peame ka siis aru andma äh, sellest, kuidas me saadud raha oleme kasutanud ma tõesti toetan läbipaistvust ja e, avalikustamist. avalikustamine ja läbipaistvus e, tagavad, et tegevus vabaühenduste poolt on seaduspärane. kolleeg Arno. suur aitäh, proua esimees on mõned väga tõsised küsimused komisjoni liikmetelt täna hommikul. tundub, et te liigute või pakute liikuda väga poliitiliselt rollilt apoliitilisele rolli eh, poole, aga see on samal ajal ka roll, kes paneb teid olukorda, kus ajal, kus see, mida te teete, satub konflikti kas siis komisjoni, nõukogu või parlamendiga ja ma oletan, et mida ma tahaksin teha, küsida tegelikult. minna kaugemale sellest, mis ütlesid härra Tarand ja küsi- ja härra Flanagan. see, et te olete in-, olete siis isik, kes teeb järelevalve, tegeleda uurimise ja järelevalvega, te peate minema kaugemale sellest, et te veen-, hinnate komisjoni oma võimes olla sõltumatu ja erapooletu. küsimus on selles, kui mugavalt te ennast tunnete selles, et te seisate millegi vastu, mis teie arvates on vale. mida ma küsida tahan, on see, et te olete veetnud päris tükk aega Euroopa Parlamendi liige. kas te olete selle aja kohta võimelised tooma mõne konkreetse näite, mida te olete näinud oma poliitilises parteis, kus te usute, et see on vale ja te olete isiklikult äh, võtnud seisukoha selle vastu või midagi teie poliitilises fraktsioonis, kus te arvasite, et see on vale ja te olete võtnud seisukoha, mis ei sõltu sellest, kas te lähete partei või fraktsiooni seisukoha vastu. Äh, te olete näinud seda võimet seista avalikult selle vastu, mida teie näete, et on vale. ja lõpuks, et siit edasi minna mis puudutab seda liikumist poliitikast järelevalve peale. kuidas tajutakse seda üldsuse poolt? kas te olete see inimene, keda avalikkus näeb inimesena, kes on suuteline esitama neid äh, karmeid küsimusi, vastama neile karm-, karmidele küsimustele ja olla jõuline järelvaataja. Äh, jah, ma arvan, et see on liiga kaugele mindud. Äh, jah, selline süüme uurimine, kandidaat otsustab, kas ta vastab või mitte. Szépen a képviselő úrnak a Eh, jah, ma tänan, kolleeg, eh, selle küsimuse eest. jah, me oleme juba palju teiega eh, aru, läbirääkimisi pidanud siin parlamendis. jah, need ei ole kõik lihtsad otsused liikuda nüüd apoliitilisse ametisse aga see ei ole mulle midagi võõrast, nagu ma võin ainult üle korrata ja ka kirja olen selle juba pannud, et äh, ülikoolis ma olin õppejõuks ja üritasin kogu aeg jääda asjalikuks ja sõltumatuks ja alati tekivad mingid huvide konfliktid. asi ei ole selles, et neid kuidagi vältida, vaid tähtis on äh, et kui tekib selline konflikt, siis tuleb äh, ka suuta oma otsuste eest seista. jah, äh, äh, kui mu roll lõpeb ühes ametis, siis teises ametis, siis ma kindlasti järgin kõiki neid eeskirju, mis ette näevad nii nagu Olav ja Kontrollikoda on kokku leppinud, äh, järgin eeskirju. aga mul on loomulikult ka isiklik arvamus äh, äh, meie parteis, meie fraktsioonis on inimesi, kes on erinevate seisukohtadega. ja öö, kas ma olen teistsugusel seisukohal olnud kui enamus äh, fraktsioonis või parteis? jah, olen küll, aga kui on otsus langetatud fraktsiooni tasandil, siis tuleb seda täita ja mitte küsimärgi alla seada. mina näiteks äh, äh, mõnikord ei ole olnud nõus mõne fraktsiooni otsusega, võib-olla see on olnud, ei ole päris kooskõlas minu isikliku arvamusega olnud, aga sellele vaatamata. ja äh, äh, ärge arvake, et ma olen poliitik, kellel ei ole arvamusi. Äh, samas olen ma ka akadeemilistest ringkondadest pärit ja ma olen poliitik samal ajal ja tahan rääkida nendest teemadest, millest mul on hea arusaam ja mida ma tunnen. mul on veel mõned sõnasoovid. ma palun, et te piirduksite ühe minutiga ja nüüd kõik koos küsite ära. kolleeg Salafranca on järgmine. Presidenta, quiero decir que coincidido con la señora Galpel en el grupo político, algunos años estoy aquí. suur tänu, ma olen siin äh,. olin proua Galbeltšiga samas fraktsioonis aastaid, aga ma ei saanud iialgi võimalust temaga rääkida. nii et on minu jaoks suur rõõm temaga täna vestelda ja see on väga hea näha, et tema CV on väga hea, õige CV selle töö jaoks, ta on öö, sertifitseeritud audiiter, audiitor, raamatupidaja, ta on tegelenud taoliste teemadega, juhatuse liikmena vasta-, lugesin küsimusi, küsimuste vastuseid, ma näen, et ta on olnud seotud ka sellega, et ta on EBA öö, vastutusele võtnud ja teised taolised agentuurid kui me vaatame inimese poliitilist elu, siis me peame vaatama seda, kas tal on olemas tehnilised oskused, kas ta sobib selle töökirjeldusega kokku. ja inimest tuleks vaadata tema karjääri äh, põhjas, põhiselt ja minu arvates on kandidaadil väga selge äh, eelis, ta täidab selle profiili, ta on pädev selle töökoha äh, täitmiseks. ma arvan, et selle parlamendi liikmeks olemine on eelis kui me räägime sellest, et inimene tahab Euroopa Kontrollikoja liige olla, ta ei ole esimene ega viimane eh, MEP, kellest saab audiitor. praegune president oli siin, eh, härra Fabra Valles Hispaaniast, eh, meie kolleeg, kahjuks ta on surnud, aga ta oli ka selle komisjoni liige, niisiis proua Kall Pelts, lugesin teie küsimustikus ja see käib kokku mõningate teiste küsimustega, mis teile esitati. küsimus puudutab äh, suhteid äh, kontrollikoja ja selle komisjoni vahel. küsimus puudutab sellest, kuidas sa saada kiireid aruandeid, mida te võiksite öelda selle kohta, kui kiiresti Euroopa Kontrollikoda oma aruandeid koostab ja siis loomulikult teie suhteid ja koostöö äh, riiklike auditeerimiskodadega. Euroopa Komisjon saab väga palju andmeid riiklikelt asutustelt, nii et mina tahaksin teada, milline on teie seisukoht selles teemas. kuidas me saaksime olukorda parandada? Need on küsimused, püüdsin teha nii ruttu kui võimalik, proua esimees. kolleeg Deutsch. tisztelt elnök asszony, kedves elnök asszony, ott folytatom, ahol szalad. jah, lugupeetud eh, juhataja ma tahaksin jätkata sealt, kus kolleeg Salafranca lõpetas. väga oluline on see, et äh, kontrollikoja liikmed teevad professionaalselt oma tööd, et nad on täielikult sõltumatud ning äh, loomulikult äh, samad nõudmised esitatakse ju ka neile, kes varem olid Euroopa Parlamendi saadikud. me kuulasime siin Soome ja Bulgaaria kandidaati varasemal ajal. kes ka olid eh, enne parlamendisaadikud, poliitikud nii et ma arvan, et ka antud juhul äh, ei teki meil mingeid probleeme, te olete hästi kvalifitseeritud, me teame, milline on olnud teie äh, karjäär. ja proua Karl Pelts on tihtipeale hea seisnud selle eest, et äh, ta on sõltumatu äh, olnud. ja tihtipeale on tal olnud ka teiste fraktsioonide toetus äh, ja teiste fraktsioonide toetusega määrati ta ka asepresidendi ametikohale Euroopa Parlamendis. nüüd tähtis on, et te nüüd aitaksite meie suhteid kontrollikojaga veelgi parandada ja tähtis on ka, et nõukogu lõpetaks need mängud, mis praegu käivad. Nad ei ole partneriks, kui kõneks on eelarve täitmise kinnitamine ja muud eelarvemenetluse etapid ikka ja jälle lükatakse parlamendile kaikaid kodarasse. tähtis on, et nüüd kontrollikoja näol oleks meil liitlane parlamendis. me peame selliseid sidemeid väga tähtsaks. kolleeg Schmidt. jah, mina ka olen rõõmus, et eh, kandidaat on naissoost eh, ja eh, sellega aga te kõigutate ka vasakpoolsete fraktsioonide eh, sellist seisukohta, et ainult nemad seavad naiskandidaate üles. ja me ikka rääkisime eriaruannetest, et eh, neid kõigepealt vaatame läbi ja siis nad kaovad kuhugi. võib-olla oleks väga hea, eh, kui ka kontrollikojas mõeldaks selle peale, et mida siis peale hakata eriaruannete tulemustega hiljem äh, ja mis saab nendest aruteludest, mis toimusid siin meil nende erianuarite üle komisjonis ja äh, kontrollikoja aruannetega on ikka nii, et seal seisavad äh, mitmesugused äh, soovitused, siis komisjon võtab oma seisukohad, siis natuke räägitakse nendest ja siis kuhugi kaovad need soovitused. ma arvan, et oleks hea, kui ikkagi tegeldaks asjaga edasi ja e, hoitaks silma peal, e, mis edasi juhtub. ja ka parlamenti e, kursis hoitaks. selline infovahetus parlamendiga on midagi, mis peaks Kontrollikojas veelgi tugevnema. meie siin komisjonis oleme sellest väga-väga huvitatud et see, mis me siin teeme, sellel oleks pikaajaline mõju ja mitte ainult lühiajaline mõju. ja veel lõpetuseks, parlament ähm, mõned kuud tagasi lükkas tagasi Poola kandidaadi suure enamusega, aga ikkagi nõukogu määras ta ametisse. jah, kuidas paremini koostööd teha kontrollikojaga tulevikus sellistel puhkudel? kolleeg Flanagan Eh, about... Te räägite sellest, et te kaitsete naiste õigusi. Teie partei juht, ähm, mille liikmeks te tahate jääda, tegelikult ei arva kuigi palju naiste õigustest, tegelikult ei ole ta väga huvitatud sellest, et naised sekkuksid Unga-, Ungaris poliitikasse, sest kui naised ei tule äh, ma loodan, et te peate vastu, kui naised ei ole nagu piisavalt iseloomuga. kui te ei jaga kõiki tema seisukohti, siis milliseid te jagate ja need, mida te ei jaga, kas te olete neid vaidlustanud, sest lõppude lõpuks on see töökoht seotud just nimelt iseloomu tugevusega ja mind täiesti tekitab õudusi, õudus see, et meil on siin parlamendi liige, kelle arvates teie CV on täiuslik. Te olete parteist äh, siis minu peres on inimesi, eh, keda teie partei oleksite maalt eh, välja ajanud ja naiste õigused, kuidas aga põgenike naistega on, te viitate, et migrantidel ei tohiks olla õigust töötada. kuidas te pakutaksite siis välja, et migrandid ja, ja põgenikud, eh, keda tahetakse teie riigist välja ajada, et neil ei ole õigust töötada, kas te olete väljendanud seda arvamust oma juhile, sest lõppude lõpuks Teil on, äh, kas te olete selle äh, partei liige või lahkute sellest? ma kardan, et minu küsimus on oluline. küsimus puudutab iseloomust, kas te olete vaidlustanud, esitanud vastuväite oma juhile äh, selle, tema rassistlikele va vaadetele? meil on liiga, liiga vähe aega selleks, et äh, teisi küsimusi esileda. And I cannot believe I am not getting kas ta on vaidlustanud oma juhi äh, rassistlikud äh, seisukohad ja ma ei äh, suuda uskuda, et mind ei toetata selles? jah, see, mida me eelistame isiklikult, ei ole see, mida me siin praegu arutame. see ei ole arutelu objekt, tahan juhtida tähelepanu sellele, et kõikide kandidaatidega tuleb õiglaselt ümber käia, need teie küsimused ei ole õiglased praegu sest kunagi ei ole küsitud, et kui palju te olete nõus oma partei juhiga ja kui palju mitte. ma arvan, et meie komisjon lihtsalt käitub ebaõiglaselt, kui selliseid küsimusi esitatakse. ja mina leian, et me peame ikkagi jääma selle piiridesse, millega me siin tegeleme. jah, e, proua kandidaadil on kindlasti vastus ka sellele, nii et palun, nüüd on sõna teil köszönöm szépen, köszönöm az utolsó... So... Suur tänu! ma tänan küsimuste eest. loomulikult ma vastan ka härra Finnegani küsimusele. aga proua Schmidt, kui lubate, siis alustangi sellest küsimusest. jah, aastaid olen ma olnud ainus naine Fidesi eesseisuses Äh, äh, Fidesi juht äh, aga sugugi ei vihka naisi, see ei ole nii. naiskvootide küsimus on midagi, mille üle meie parlamendis peeti väga ägedat arutelu ja kes mind seal toetas äh, äh, naiskvootide küsimuses, oli meie partei juht tollal. ja paraku hääletustulemused ei olnud lõpuks siiski positiivsed meile, aga äh, siin jälle ka Euroopa Parlamendis arutate te eh, neid kvoote. võib-olla ma, meie parteis ma alustasin liiga vara ja sellepärast ei olnud piisavat toetust kvootide küsimusele meil Ungaris. aga ja praegu Fidesz eh, siis veel ei aktsepteerita seda seisukohta, aga ega ma alla ei anna ja kui mul ei õnnestu see partei raames siis võib-olla ma kasutan mingeid muid võimalusi. aga seni räägin, panen suuremat rõhku perepoliitikale. ja nais-, töö ja eraelu parema ühitamise võimalusele ja nii liigume edasi jah, ma ei tarvitse sellest pikalt rääkida, minu karjäär. Te olete seda näinud. ja te teate, mis seal seisab. loomulikult me ei ole kõik oma parteis ühesugustel seisukohtadel, aga teie oma parteides on täpselt samamoodi. samas te olete oma partei liige, mina olen oma partei liige. ja paljudes küsimustes on mul teistsugused seisukohad, aga ma ei hakka praegu kirjeldama, et milles täpselt ja kui meie ei hakka ka rääkima, milliseid eriseisukohti ma olen meie partei eestseisuse juhatuse koosolekutel väljendanud. härra Salafranca, ma tänan teid öeldu eest. Te viitasite minu ametialasele kogemusele. jah, nii meie ka saadikutega on, et me mõnikord töötame ühes ja samas fraktsioonis, aga palju kokku ei puutugi ja e, tuginema oma töös siin parlamendis oma kogemustele ühelt poolt ja teiselt poolt töötame selle nimel, et Euroopa Liidu toimimist paremaks muuta ja paremat tulevikku oma lastele tagada. nüüd koostöö kohta kontrollikojaga, e, Euroopa Kontrollikojaga ja liikmesriikide kontrollikodadega ma arvan, et liikmesriikide asutuste töö saab palju paremini integreerida Euroopa Kontrollikoja töösse. Äh, probleemiks samas on äh, metoloogia, metodoloogia ja informatsioon, mida me saame koostööst liikmesriikidega. sellega tuleb tegeleda, aga lähenemisviis on õige. liikmesriikide kontrollikojad äh, saa-, peaksid saama auditite puhul suurema rolli meie, minu arvates. ja veel üks asi. Äh, äh, meil on see niinimetatud DAS Eh, millest me tihtipeale eelarve puhul räägime. Eh, jah, raske on ühe ainsa eh, indikaatoriga mõõta ühe aasta tulemusi, võib-olla peaks poole aasta peale mm, selliseid aruandeid tegema. ja härra Deutsch eh, juba kuus-seitse aastat või isegi pikemat aega. Eh, oleme me näinud, et nõukogu ei ole Euroopa Parlamendile heaks partneriks. tihtipeale meie küsimused jäävad nõukogus vastuseta, aga igal asjal on kaks poolt. E, nõukogu viitab ürbanale protokollile aastast tuhat üheksasada seitsekümmend, kus seisab kirjas, et mõlemad organid ei sekku teise töösse, teineteise töösse, aga e, siin on jutt rakendamisest Eh, kontrollis selle üle, kuidas rakendamine toimub. ja see on ka väga halb sõnum ülejäänud maailmale. kõik teised asutused, eh, ombudsman ja teised vastavad eh, parlamendi pärimistele, aga nõukogu on ainus, kes meie pärimistele ei vasta. ja võib-olla ei ole eh, kõige parem lahendus, kui veebilehele nõukogu oma arvamuse üles paneb, aga see tähendaks seda, et ei taheta olla ühenduses parlamendiga, ei taheta vastata parlamendi küsimustele praegu. proua Schmidt, ma olen täiesti nõus sellega, mida teie ütlesite eriaruannete kohta. jah, eh, siin on ikkagi vaja koondada mm, valdkonnad, sest ressursse napib. ja ei ole hea see, kui eriaruannete tulemused jäävad kuhugi sahtli põhja. ja väga palju on ju raha ja inimressurssi pühendatud nendele aruannetele, aga tulemused jäävad kesiseks. eriaruanded aga peavad tõesti genereerima häid tulemusi ja kui soovitused jäävad vaid paberile ja eriaruannete sisu üle edasi ei arutleta, siis ei tehta sellest ka seadusandlikke ettepanekuid selle põhjal hiljem ja ei arvestata nende eriaruannetega tööde planeerimise puhul. ja kui sellist jätkutegevust ei toimu, siis tähendab seda ka, et tõelised tulemused jäid saavutamata. nii et ma üritasin nüüd võimalikult hästi kõikidele küsimustele vastata ja ma tänan teid selle võimaluse eest Äh, teie ees olla, see oli mulle suur au. jah, üks kolleeg on veel sõna soovinud, kes enne seda ei teinud. Äh, ma palusin sõna, proua esimees, aga te vist ei näinud mind. Äh, proua esi-, asepresident, tere tulemast meie komisjoni äh, kontrollikojal on põhiroll Euroopa rahandusjuhtimise äh, kontrollimisel, aga ka Olafil on olemas pädevus, et äh, teatud rikkumisi menetleda, sealhulgas Euroopa Liidu eelarvega seotud pettusi. ma rõhutaksin, et kontrollikoda on allkirjastanud institutsioonidevahelise lepingu, millega antakse Olafile vastav pädevus uurimiste läbiviimiseks ja Äh, teoreetiliselt on olemas ka võimalik, et kontrollikoja äh, liige võib Olafi uurimise tulemusena äh, jõuda kohtu ette. nii et see on teatav paradoks, nii et Olav kontrollib teatud hulka kontrollikoja tegevusi, sealhulgas ka tema liikmete tegevusi, samal ajal kontrollikoda võib omakorda uurida Olafi tegevust ma tahaksin teie arvamust selle olukorra kohta, mis on natukene omapärane ja tahaksin teada, kas teie hinnangul selline olukord on rahuldav ja vastab võimude lahususe põhimõttele? természetesen minden rendszernek minden működő rendszernek vannak erősségei gyenge jah, loomulikult igal süsteemil on nii plusse kui miinuseid. nüüd see, kui suured miinused on, näitab süsteemi toimimine. viimastel aastatel on ümberringi väga palju muutunud. auditidki on muutunud viimase seitsme aasta jooksul. kontrollikoda on saanud uusi ülesandeid ja sellega on tulnud kohaneda. Äh, nüüd, mis puudutab kontrollikoja liikmete äh, kont-, järelevalvet või kontrolli, me näeme, äh, mis on siin tehtud. mõnikord on see paradoksaalne, mis toimub, aga on selge see, et kontrollikoda peab muuhulgas ka vaatama, et Olavi eelarve oleks nõuetekohaselt rakendunud. aga see, mida te kirjeldasite, mm, et kuidas sellest paradoksaalsest olukorrast jagu saada, see seondub lepinguga kontrollikoja Olafi vahel ja see puudutab öö, potentsiaalseid probleemseid valdkondi samuti ja kontrollikoja liikmed, kui nad näevad, et tegemist on mingi rikkumisega või lausa pettuse juhtumiga, siis kontrollikoja liikmed peavad astuma samme, isegi kui kõneks on olav. loomulikult alati on võimalik süsteemi täiustada ja kõige õigem oleks seda teha koostöös ja tugineda seejuures kogemustele ja parandada õiguslikku raamistikku vastavalt. suur tänu, proua juhataja ma olen alati imetlenud seda, kuidas te meie komisjoni juhite ja me oleme peaaegu tänu teile jälle ajakavas. ainukene asi, mida ma tahaksin täna vaidlustada, on see, et kuigi teil on õigus, et härra Flanagani küsimused läksid äh, kaugemale rangelt võttes auditeerimisküsimustest, peaks äh, parlamendiliikmel minu arvates siiski olema võimalus Eh, esitada kõiki küsimusi, sellepärast et kokkuvõttes esindame me erinevat, erineva taustaga valijaid. ja nüüd ma pean ütlema, et ma peaksin eh, siinkohal sõnastama raporti ja me peame selle üle hääletama. andke mulle palun andeks sest ma olen ilmselt väga õhukesel jääl, aga nagu Flanagan viitas, kõik migrandid ei ole halvad inimesed. nii et tema peaks omakorda arvestama, et kõik Fideszi liikmed ei ole ka halvad inimesed. nii et sellega seoses mina ütleksin, et me saime teada väga palju proua Kalbeltsi ideedest ja seisukohtadest ja mul on kiusatus äh, kirjutada soodne raport, pidades silmas, et peaksime ähm, tegelema edasi selle aluslepingute teemadega, sellepärast et äh, nagu me kõik teame, ükskõik mida meie teeme, ei mõjuta see nõukogu otsust ja kogu meie tänase kohtumise ja ka varasemate kohtumiste ja tulevaste kohtumiste mõte on see, et kui meie komisjon võtab äh, vastu resolutsiooni, siis peaks see olema nõukogule kohustuslik. see on minu seisukoht raportöörina, aitäh. jah, me oleme sellega kõik sama meelt. Eh, nii et kuulamine sellega on lõppenud. Eh, fraktsioonid võib-olla tahavad eh, pisut isekeskis arutada Need, kes ei ole rangelt mm, fraktsioonide nõunikud, lahkuge, kes ei ole meie komisjoni liikmed ka, palun lahkuge ja ma annan fraktsioonidele nüüd viis minutit, et ühisele seisukohale jõuda ja siis toimub meil hääletamine, aga palun mitte rohkem kui viis minutit. nii et me kaks minutit enne kella üht-teist jätkame oma tööga. nii et palun, kes te nüüd öö, äh, ei pea siin olema, äh, lahkuge, sest meil on, toimub edasi kinni.